julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal olukord äh, Maldiividel. volinik äh, Mimitsa, teil on sõna komisjoni nimel, palun. proua president, austatud parlamendisaadikud, Maldiivide valitsus on äh, võtnud vastu seadusandlust, et võidelda Äh, inimkaubanduse vastu, et parandada haridust, sotsiaalset ühtekuuluvust, äh, tervishoidu. Euroopa Liit tervitab neid meetmeid. aga kõik need sammud äh, on õõnsad, kui valitsus ei taasta demokraatiat ja ei järgi demokraatlikke põhimõtteid ja väärtusi. Maldiivid on äh, uus nõrk demokraatia. kaks tuhat kaheksa viidi sisse mitme partei süsteem. kaks tuhat kaksteist veebruaris äh, toimus äh, ebaselge võimu üleminek ja sealse sündmused, tolleaegsed sündmused endiselt mõjutavad äh, praegust poliitikat endine president Mohammed Nasheed vangistati terrorismi seaduse alusel teda süüdistati, et ta vahistas äh, ebaseaduslikult äh, kõrgeima kohtu kohtuniku. Euroopa Liidu esindus äh, Sri Lankal Colombos on äh, väljendanud oma muret seoses sellise vahistamisega ja presidendi süüdistamisega. märtsis kaks tuhat viisteist äh, mõisteti endine president Mohammed Nasheed äh, vangi kolmeteistkümneks aastaks Euroopa Liidu arvates õõnestab see samm inimeste usku kohtuvõimude sõltumatusesse ja see samuti äh, rikub demokraatlikke põhimõtteid, äh, õigusriiklust, äh, siin ei ole arvestatud sellega, et inimesel peaks olema õigus õiglasele kohtumõistmisele ja ma toonitan siinkohal veel, kui olulised on need põhimõtted, on Euroopa Liidu aluspõhimõtted. me oleme täielikult põhi, pühendunud nendele põhimõtetele ja jääme nende juurde kindlaks. see puudutab äh, inimeste õigust äh, demokraatiale üle kogu maailma ja Maldiivi kodanikud ei äh, erine siin teistest piirkondadest. on väga oluline, et sealne valitsus austaks inimeste sõnavabadust ja kogunemisvabadust ilma, et neid kiusataks taga riigi poolt. see on väga oluline, kui soovitakse demokraatiat Maldiividel. Human Rights Commission eh, inimõiguste komisjon ja valimiskomisjon, need on asutused, millel on oluline roll demokraatia taastamisel, nad peaksid täitma oma põhiseaduses ette nähtud rolli, kartmata sanktsioone ja ka ajakirjandusel on oluline roll äh, mängida, et kontrollida valitsuse tegevust. valitsus äh, peaks äh, kõrvaldama meediale kesk-, suhtes kehtestatud piirangud. on väga oluline, et igasugused ajakirjanduse vastased äh, rünnakud äh, ei äh, oleks sellised, mida saab toime panna uurimusi läbi viimata ja rünnakutele peavad äh, järgnema ka tagajärjed. kõrge esindaja on kursis härra Nasheedi juhtumiga me oleme välja pakkunud äh, õigusabi pakkumist, äh, samuti äh, loodame me, et meil õnnestub tugevdada õigusriiklust Maldiividel koostöös või kooskõlas kahe tuhande kaheksanda aasta põhiseadusega. Euroopa Liit ja Maldiivid saavad teha koostööd tulevikus, et äh, paremini kaitsta õigusriiklust selles riigis. islami äärmuslased soovivad äh, rekruteerida ka Maldiivide elanikke oma eesmärkide teostamiseks. igasugune meievahelise koostöö edu sõltub aga sellest, mida teeb äh, Maldiivide valitsus tulevikus nendes küsimustes, aitäh! suur tänu, härra asepresident Mimika ja nüüd saavad sõna kolleegid äh, fraktsioonide nimel, kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel härra Stier, palun. E, tänan, president. kui me räägime Maldiividest, siis e, enamikele eurooplastele see riik äh, seisneb äh, maa pea-, see riik ähm, seostub maapealse paradiisiga, aga kohalikud on silmitsi teistsuguse reaalsusega. Maldiivide endine president Mohammed Nasheed on nüüd äh, pandud vangi kolmeteistkümneks aastaks. ja see seab Maldiivide demokraatia küsimärgi alla tal peaks olema õigus õiglasele kohtupidamisele, tegemaks kindlaks, kas ta on süüdi või ta on süütu. Euroopa Liit äh, mängis olulist äh, rolli kahe tuhande kaheksandal aastal, kui toimusid esimesed demokraatlikud valimised pärast äh, aastakümneid diktaatorlust, aga kaks tuhat kaksteist astus esimene demokraatlikult valitud president Nasheed tagasi seni välja selgitamata põhjustel. praegune võim on autokraatlik, mitte demokraatlik ja seal saarel ollakse silmitsi islamistlike tendentsidega, Euroopa Liit peaks olema väga mures ja ma küsin, kas äh, me võtame samme Maldiivide toetuseks. härra Howard, poolteist minutit, palun. Kagu-Aasia delegatsiooni aseesimehena lugesin ma kahetsusega resolutsiooni selle saare kohta, selle riigi kohta, saarestiku kohta, mis on niivõrd ilus, mis on esirinnas äh, kliimamuutuste vastases võitluses nüüd tuleb äh, välja, et äh, endisel presidendil ei ole olnud äh, juurdepääsu arstiabile, teda on väärkoheldud vangis, tal ei ole olnud juurdepääsu advokaadile protsessi algusest peale ja teda nüüd süüdistatakse terrorismis, mille vastu ta tegelikult võitles, nagu ütles Amnesty International, siis see kõik äh, toimub praegu Maldiividel olukorras, kus seatakse piiranguid äh, sõnavabadusele, ajakirjandusvabadusele, kogunemisvabadusele. inimõiguste komisjoni äh, süüdistatakse riigi reetmises lihtsalt sellepärast, et nad on teinud koostööd ÜRO-ga ja me ei tohi siin olla vaiki. on irooniline et äh, turismiministrit äh, süüdistatakse nüüd korruptsioonis ja ajakirjanike tapmises. me kutsume üles äh, avaldama survet Maldiividele. Maldiivid on küll väike saarestik ookeanis, aga me ei saa vaadata kõrvale sealsetest demokraatia tagasiarengutest. tänan poolteist minutit see riik on tuntud turismi, mitte militaarsuse poolt, aga kahjuks demokraatia olukord praegu halveneb. salafism tõstab seal pead, poliitilised pinged samuti, poliitikuid on pandud vangi, kodanikuühiskond vaigistatud, ajakirjandus samuti vaigistatud, justiitssüsteemi manipuleeritakse poliitikute poolt endise presidendi Mohammed Nasheedi äh, vangimõistmine, kes oli esimene demokraatlik president ja kes tegi nii palju äh, minevikus äh, võitlemaks kliimamuutuse vastu. see vangimõistmine on näide selektiivsest õiguse võistmisest sellel äh, kohtuprotsessil äh, ei järgitud rahvusvahelisi standardeid äh,. minu fraktsioon kutsub üles Maldiive otsekohe vabastama Mohammed Nasheedi, tagama õiglase kohtupidamise ja õigusriikluse. mis puudutab äh, nüüd äh, edasi lükatud surmanuhtlusi äh, ja Äh, šaria rakendamist, siis see on kõik väga murettekitav. Äh, osad Maldiivide kodanikud on ka liitunud ISISega ja kuidas see kõik sobitub siia konteksti, et äh, nüüd Euroopa Liidu kodanikud käivad seal, seal puhkamas ja Maldiivid kuuluvad ka rahvaste ühendusse. kas enam see päev? aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Šaake. aitäh eelmisel äh, kuul äh, mõisteti äh, Mohammed Nasheed, esimene demokraatlikult valitud Maldiivide president, kolmeteistkümneks aastaks vangi. enamus äh, inimesi ei leia, et tegemist oleks olnud usaldusväärse kohtumõistmisega, tegemist on olnud politi-, poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsessiga. me kutsume üles Maldiive järgima ähm, õiglase kohtumise põhimõtteid ja et äh, härra Nasheed saaks juurdepääsu äh, arstiabile ja äh, õigusabile, kui vaja ja et ähm, Maldiividel on tegemist murettekitava inimõiguste rikkumistega, näiteks end-, tähtise ajakirjaniku ähm, arreteerimise ja protesteerijate arreteerimisega ning äh, väga murettekitav on ka äh, islamismi revik, paljud äh, Euroopa turistid naudivad seal puhkust, aga meie kutsume üles, et neid äh, hoiatatakse, et nendel saartel valitseb äh, potentsiaalselt oht ning me kutsume üles, et tagataks äh, õigusriigi põhimõtete järgimine ja äh, õiglane kohtumõistmine eelmisele presidendile. aitäh ja nüüd äh, saab sõna härra Kujusa. aitäh, Malt perspektiividel on meil tegemist äh, vangistatud endise presidendiga, inimõiguste rikkumistega ja äh, äh, vangide õiguste rikkumistega. me kõik, me peame seda kõike hukka mõistma, aga me peame hukka mõistma ka selle, et inimõiguste kaudu üritatakse geopoliitilisi huvisid järgida me kõigepealt peaksime hukka mõistma need sõjad, milles me ise oleme osalenud, Iraak või Süüria, tihtipeale on inimõigused ainult ettekäändeks, et inimesed äh, saaksid näidata, et nad on siiski austusväärsed, ehkki nad osalevad sõdades kaubandusblokkide vahel. tegemist on äh, sellega, et Hiina soovib äh, siiditeed rajada meretee kaudu, teisel, eelmisel valitsusel olid teistsugused eesmärgid, me peame jääma ähm, sõltumatuks ja me peame kõigepealt rääkima sellest, millist ähm, rolli on Euroopa erinevates konfliktides äh, mänginud, ärgem kasutagem äh, inimõigusi relva. aitäh ja nüüd saab sõna härra proua Lambert. aitäh, ma räägin oma fraktsiooni nimel, aga ma olen ka äh, Kagu-Aasia äh, Lõuna-Aasia delegatsiooni liige, mis hõlmab ka Maldiive, me oleme külastanud seda riiki pärast tsunamit ja siis, kui arutati uut põhiseadust, me toetasime seda protsessi. me kuulsime, et tegemist on uue demokraatiaga ja me oleme näinud seal ka mõningaid tervitatavaid edusamme, aga me näeme seal ka suuri pingeid, kui tegemist on institutsioonide koha leidmisega uues mm, olukorras. me tervitame endise president Nasheedi rolli, aga Euroopa Liit on väljendanud oma muret ka siis, kui ta presidendina äh, nägi, äh, käskis arreteerida ühe äh, kohtuniku. viimased sündmused on väga murettekitavad, me näeme, et on esitatud ka uusi süüdistusi terrorismi seaduse alusel Maldiivil on siiski ette nähtud on põhiseaduses äh, tagatised olemas. Ähm, me oleme näinud aga nüüd ähm, ka muudatusi äh, õigussüsteemis ja paljudel meil on, meist on väga raske uskuda, et äh, Ehm, need sammud, mida on astutud, on olnud lihtsalt äh, kokkusattumused. Euroopa Liit tahab, et äh, Maldiivid säilitaksid need äh, põhiseaduse tagatised kõigile oma kodanikele. tegemist on väga olulise asjaga selle väikse riigi jaoks, mida ohustab väga tugevalt kliimamuutus. aitäh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 kaheksateistkümnendat korda kahekümne viie aasta jooksul äh, arreteeriti härra Nasheed. härra Nasheed on olnud Maldiividel demokraatia sümboliks äh, pärast aastaid äh, vägivallatut vastupanu ja eksiili ehm, ja vangistust sai Nasheedist kahe tuhande kaheksandal aastal esimene valitud president. see lõpetas Mamun Abdul Gayomi kolmekümne aastase diktatuuri tema võimule tulek pärast vabu valimisi oli oluline samm demok-, riigi demokratiseerimisel. kahjuks aga me näeme, et sellest ei piisa poliitiline olukord Maldiividel on rohkem kui kunagi varem murettekitav, sellepärast et riigi institutsioonid on sügavalt politiseeritud ja see eh, hõlmab ka kohtusüsteemi. terrorismisüüdistusid eh, Nasheedi vastu tema eh, mõistmine kolmeteistkümneks aastaks vanglasse näitavad, et kohtusüsteemi kasutatakse ära poliitilise võimu huvides, see poliitiline võim on jälle Gayomi perekonna käes, kuna praegune president on endise presidendi poolvend ja tema tütar on riigi välisminister. see on äh, lühidalt öeldes praegune olukord, tegemist on väga äh, demokraatiast väga kaugel oleva süsteemiga, ehkki kahe tuhande kaheksandal aastal inimesed soovisid valimistel demokraatiat, oluline on demokraatia juurde tagasipöördumine. aitäh ja nüüd saab sõna proua Moska. aitäh, äh, president, me näeme paljudes maailma riikides, et äh, alusväärtustest ei pea peeta enam kinni ja meie siin Euroopas ei saa istuda tegevuseta, kui sellised asjad juhtuvad institutsionaalne kriis Maldiividel on õõnestanud õigusriigi põhimõtteid ja seetõttu me peame pöörama oma tähelepanu kõigepealt sellele, et taastada rahuõhkkond ning poliitiline arutelu ehm, politsei peab kaitsma meeleavaldamise vabadust, ka opositsiooni meeleavaldusi. Ehm, samuti tuleb kohtud depolitiseerida ja samuti palume, et Euroopa Liidu Sri Lanka ja Maldiivide delegatsioon jälgiks olukorda ja annaks kõrgele esindajale proua Mogherinile kogu info, mis tal on vaja, selleks, et aktiivselt selles vallas tegeleda nii kahepoolsetes kui ka rahvusvahelistes suhetes, selleks, et tugevdada Maldiivide demokraatlikku süsteemi ja austada põhiõigusi ja inimõigusi. aitäh järgmisena saab sõna härra Frunzulika. aitäh, proua president, on täiesti selge, et Maldiivid ei ole enam ainult turistide paradiis. sellest riigist on saanud koht, kus fundamentalistid on üha ohtlikumaks muutumas, kus kohtusüsteem on politiseerunud ning õõnestatakse inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid endise presidendi Mohammed Nasheedi äh, kohtuprotsess on näide sellisest mittetoimivast riigist. nõndanimetatud kohtuprotsess ei pea kinni õiglase kohtupidamise põhimõtetest ning on vastuolus Maldiivide põhiseadusega meie oleme alati toetanud ja tuge-, demokraatia kindlustamist, häid valitust, valitsemistavasid me peame aitama Maldiividel toime tulla ka sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemidega. minu arvates on äärmiselt oluline, et me mängime edasi rolli selle riigi demokraatlikes ülemine-, demokraatlikes üleminekutes, nõuame vägivalla lõpetamist rahumeelsete meeleavaldajate vastu ja hoolitseme selle eest, et härra Nasheti õigustest, õigusi austatakse vastavalt Maldiivide rahvusvahelistele kohustustele ja standarditele, aitäh! aitäh! ja nüüd oleme jõudnud äh, äh, sõnavõtjate nimekirja lõppu ja läheme vaba nime, äh, mikrofoni vooru juurde ja saan anda sõna kõigile, kes sõna on palunud. ja härra Kukan kõigepealt. suur aitäh, president, möödunud aastal olin mina Euroopa valits-, valimisvaatluse missiooni juht, me jälgisime valimisi Maldiivis, hääletamine toimus rahulikus õhkkonnas ning kogu protsess oli äärmiselt professionaalne. samas äh, ülemkohus on kõrvaldanud kaks valimiskomisjoni liiget ja seda ainult kaks nädalat enne valimiste päeva seega rikuti võimude lahususe põhimõtet ning see tekitab tõsist muret valimiskomisjoni sõltumatuse osas. aasta hiljem Äh, mõisteti süüdi endine president Nasheed. see on seotud õigusliku ebakindlusega ja tekitab muret. iga demokraatlik riik peab kinni pidama äh, õiguslikust protsessist, austama õigusriigi põhimõtteid ning tuginema sõltumatule kohtupidamisele. Äh, Nasheedi puhul seda ei tehtud. mina igatahes toetan algatust saata vaatlejad härra Nasheedi kohtuprotsessile, kui ta esitab edasikaebuse. aitäh! aitäh! härra Marjas järgmisena. Äh, härra Nasheed oli esimene demokraatlikult valitud äh, Maldiivide juht, nüüd on ta vahistatud ja mõistetud kolmeteistkümneks aastaks vangi. see on tõesti tõenduseks sellest, et Malt-, Maldiividel ei ole demokraatiat selle valitsuse mitmed otsused äh, piiravad inimeste vabadust, ajakirjanike tegutsemisvabadust ja kodanikeühiskonna äh, organisatsioonide tegevusvabadust. Äh, hiljutised sündmused näitavad, et tegelikult on vaja selles riigis demokraatlikke reforme me peame tõesti taastama demokraatia ja õigusriigi ning austama sõnavabadust ja ühinemisvabadust Äh, Maldiivid peavad äh, lõpetama ka džihadistide ja välisvõitlejate äh, produtseerimine, me, me peame kasutama kõiki vahendeid selleks, et taastada õigusriik ja ajakirjandusvabadus Maldiividel. härra Jakovtšits on järgmine kõneleja. aitäh, president Euroopa on teinud äh, Maldiivide jaoks väga palju ja seda väga mitmel moel, majanduslikult, kultuuriliselt ja ka poliitiliselt. kui me kõneleme sellest, äh, mida me teame, kui me kõneleme sellest, et kahe tuhande kaheksanda aasta uus põhiseadus äh, avas uue lehekülje selle riigi ajaloos, siis me peame rääkima ka sellest, mida Euroopa on Maldiivide heaks teinud aga Maldiivide demokraatia osutus lühiajaliseks. ma ei kõnele siin sellest, äh, kas praegune juhtkond äh, suhtub äh, soosivalt Hiinasse ja islamisse. me räägime praegu sellest, et endisel presidendil on õigus õiglasele kohtupidamisele, arstiabile ning me peaksime avalikult välja ütlema, et eh, tal on eh, õigus kaitsele. ja härra Stado on meie järgmine kõneleja. aitäh, president eh, tegelikkus teeb tõesti muret ja sellist, selliseid Maldiive me turismibrošüürides ei näe. tegemist on äh, olukorraga, kus endine president äh, Mohammed Mashed on mõistetud kolmeteistkümneks aastaks vangi. toimus kohtuprotsess, mida paljud rahvusvahelised vaatlejad nimetasid poliitiliseks protsessiks ja farsiks tuhanded inimesed on avaldanud meelt äh, selle kohtuse vastu, kohtuotsuse vastu riigi pealinnas Males aga äh, paraku on äh, äh, need inimesi hirmutatud, ajalehtedele ei lubata kirjutada sellest, mis juhtus ja tahetakse taastada ka surmanuhtlus selles riigis. meie Euroopa Liidus oleme sellise barbaarsuse vastu loomulikult. sisuliselt tähendab surmanuhtluse taastamine, et kolmeteistaastaseid lapsi võib juba surma mõista Äh, Maldiivid kannatavad ka kliimamuutuse tagajärgede all, nii et, et me peaksime tõesti uuele valitsusele selgelt mõista andma, et demokraatia ja õigusriik äh, ei ole midagi, äh, mida võib teha, kui tahab, aga ei pea. meil on vaja demokraatiat. aitäh. Lõuna, aitäh, et te andsite mulle võimaluse sõna võtta ütleb härra Boltšak. mina isiklikult toetan kõiki eelkõnelejaid, kes äh, kirjeldasid olukorda Maldiividel. kohtumenetlus äh, äh, endise presidendi asjus ei vasta õiglase kohtupidamise kriteeriumitele ning Äh, Maldiivide radikaliseerumise küsimus on samuti küsimus, millega äh, peaksime tegelema, see peaks meile muret tegema, me peaksime ütlema kõigile turistidele, kes soovivad Maldiive külastada, soovivad külastada seda saare paradiisi, et äh, selline turist, äh, turistide jaoks äh, kataloogides loodud ideaal ei ole tegelikult reaalsus, me peaksime rääkima inimestele, kuidas Maldiivide elanikud tegelikult elavad ja me peaksime tõesti toetama Euroopa Komisjoni meetmeid, proua Mogherini meetmeid ja teisi Euroopa Liidu esindajaid selle ees, et Maldiivid ei järgiks Islami riigi kurssi. aitäh, sellega oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud ja nüüd annan ma sõna härra Mimikale, kes on komisjoni asepresident. Äh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh selle arutelu eest, mis väga selgelt avaldas toetust demokraatlikule protsessile ja õigusriigi põhimõtete austamisele Maldiivides. selle arutelu lõpetuseks tahaksin öelda, et me jätkame tähelepanelikult Maldiivide olukorra jälgimist Euroopa välisteenistus ja Euroopa delegatsioon Sri La-, Euroopa Liidu delegatsioon Sri Lankas on regulaarsetes kontaktides Maldiivide võimudega ja teiste poliitiliste jõudude ja kodanike ühiskonnaga. me loodame, et Maldiivide valitsus võtab vastu Euroopa Liidu poliitilised, poliitilised ja juriidilised pakkumised. Euroopa Liidu õigusekspert Äh, annaks nii Euroopa Liidule kui ka Maldiividele võimaluse alustada dialoogi kohtusüsteemi olukorra kohta. Euroopa Liit pöörab jätkuvalt tähelepanu äh, islamistliku radikaliseerimise teemale, mis on praegu Euroopa Liidu tegevuskava keskmes Euroopa Liit äh, tahab aidata Maldiive ja Maldiivide elanikke äh, selleks, et luua avatud ja vastupidav demokraatia, kus austatakse põhiõigusi. aitäh tähelepanu eest ja aitäh, et selle teema vastu huvi tunnete, aitäh. aitäh selle sõnavõtu eest, härra asepresident. Äh, tahaksin kolleegidele teatada, et seitse resolutsiooni eelnõu on esitatud ja need pannakse hääletusele äh, homme ja nüüd oleme arutelu lõppu jõudnud ja nagu ma ütlesin, homme hääletame siis selle küsimuse üle.